il presidente. Buongiorno. Buongiorno, kolleege ja e kolleegi, la seduta. head kolleegid, istungjärk jätkub. ja alustuseks mõned teadaanded vastavalt kodukorra reeglitele oleme me otsustanud järgmist. Johannes Laagost karistada sellest, et ta istungjärgu kojas kahekümne üheksandal jaanuaris segas, kasutades solvavat keelt ning rebestades paberit, mis oli lipukujutisega ning karistuseks on päevarahade äh, äravõtmine seitsme päeva ulatuses ning ajutine osaluspeatus parlamendi tegevuses ja esindusorganites neljal päeval, alustades tänasest, üheteistkümnendast veebruarist. sellest otsusest on teada antud ka sellele isikule ja ta võib selle ka vaidlustada vastavalt kodukorra reeglitele. eilse istungjärgu äh, protokoll on välja jagatud, kas kellelgi on mingeid äh, märkusi, vastuväiteid ei ole, seega kinnitame need, äh, selle protokolli. tänases päevakorras on järgmisena härra Mavridase raport, aruanne Euroopa Keskpanga kaks tuhat kaheksateist aasta aruanne ja annan kohe raportöörile sõna. ja sooviksin äh, soojalt tervitada proua Lagardi ja härra Dombrovskist. Äh, äh, tere ja härra Mavridas, teil on sõna. suur tänu, president ja lähen kohe aruande juurde. see aruanne käsitleb häid suhteid Euroopa Parlamendi ja EKP vahel. selline aruanne on põhiväljendusvahend, et väljendada meie suhtumist Euroopa Keskpanga poliitika suhtes hinnastabiilsuse tagamiseks ning euroala majanduse tugevdamisel, tuues kaasa reaalmajanduse konvergentsi ajastatus on oluline, see aruanne on esimene uue ähm, koosseisu alal ning uue EKP presidendi all ja nagu parlamendi president ütles, siis meil on väga hea meel teid siin, äh, proua Lagarde, tervitada. aruanne keskendub praeguse EKP poliitika läbivaatamisele, tulevase rahapoliitika tegevustele tegevustele, mis on seotud kliimamuutustega võitlemiseks ning tugevama Euroopa globaalse rolli täitmisel. seoses ähm, äh, finantsküsimustega kaks tuhat kaheksateist aastal ja selle mõjuga euroala majandusele tervitame me EKP rolli, tagades euroala stabii-, euro stabiilsust mittestandardsed äh, meetmed, mis EKP on kasutanud, on panustanud majanduse toibumisse tuues kaasa paremad rahastamistingimused ning äh, saavutades paremaid tulemusi mitmete varade klasside hulgas. samuti rõhutame, et madal või negatiivne intressimäär annab tarbijatele, ettevõtetele võimalusi, sealhulgas VKE-dele, töötajatele, laenajatele, kes saavad äh, tugevast majandusest kasu vähendades ähm, töötust ja vähendades kulusid. samal ajal soovime me, et EKP hoiaks äh, riskidel silma peal oma äh, varadele, arvestades, et hinnainflatsioon on küll ähm, kasulik, aga võib äh, pensioni osas negatiivselt mõjutada. samas tunneme ka muret selles osas, et pärast lühikest majanduse toibumist on euroala majanduskasv aeglustunud ühe koma ühele protsendile SKT-le euroalas ja seega me nendime, et on vaja eh, likviidsust eh, säilitada vastavate meetmetega. mõistame, et see kestlik eh, kasvu ei saa ainult rahapoliitikaga saavutada, rõhutame toetavaid fiskaalmeetmete vajadusele samuti oleme nõus EKP presidendi proua Lagardi avaldusega, et arvestades rahapoliitika raamistikku, eh, on olukord eh, kontrolli all ja eh, seda oleks vaja ära kasutada selleks, et läbi viia avalik konsultatsioon, mis puudutab ka parlamenti. selles aruandes on ära toodud ka Euroopa Keskpanga süsteemide ekspertgrupi suuna viitamine madalale äh, Äh, palgakasvule, seega tööturu äh, olukord vajab toetust, töötuse määr kaks tuhat kaheksateist aastal oli kuus koma alla seitsmekümne protsendi Euroopa Liidus, üle seitsme euroalal, madalaimal tasemel kaks tuhat kaheksandast aastast, aga see ei kajastu palgakasvus. selleks, et tugevdada euro ala rolli, on vaja õigeid struktuure ja tingimusi, sealhulgas süvendada Euroopa Rahaliitu, lõpule viia pangandusliit ning hoiuste tagamise süsteem ning ka kapitaliturgude liit. eriti rõhutatakse võitlust kliimamuutustega ning Pariisi leppe rakendamist me rõhutame, et EKP äh, peab äh, lähtuma Pariisi leppest ja see peaks kajastuma rakendades keskkonna sotsiaalvaldkonna meetmeid oma poliitikas rõhutame ka muid teemasid, mis on seotud EKP poliitikaga seoses poli-, Brexitiga, kapitaliturg ning äh, varade teema vajadus seiret suurendada ning täiendavat regulatiivset äh, raamistikku seoses mikro- ja keskmise suurusega ettevõtetega ja nende juurdepääsuga laenudele, õige rahastusega reaalpoliitikas ja nii edasi. mis puudutab vastutust, me tervitame selle suurenemist, lähtudes Mario Draghi juhtimisest ning väljendame oma soovi veelgi suurema vastutuse osas, dialoogi ja avatuse osas käesoleva presidendiga ja lõpetuseks on oluline sõnastada rahapoliitikat, aga samas ka sellest, seda väljendada kodanikele selleks, et nad saaksid mõista selle tähtsust ja poliitika mõjust oma elule. sooviksin tänada kõiki variraportööre konstruktiivse ja viljaka koostöö eest läbirääkimiste käigus ning usun, et Euroopa Parlament ja EKP-l on ühised eesmärgid see on olnud minu põhiline eesmärk seda aruannet koostades parendada meie kodanike elu, saavutades äh, tõelise äh, reaalmajanduse konvergentsi ning tugevdades Euroopa Liitu, meie ühist äh, kodu, aitäh! suur tänu raportöörile härra Mavridesele ja nüüd annaksin sõna proua Lagaardile. suur tänu, härra president härra president, lugupeetud komisjoni asepresident, raportöör härra Mavrides, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud. mul on hea meel esimest korda osaleda täiskogu istungil ning arutada EKP aastaaruande, mis puudutab aastat kaks tuhat kaheksateist alast raportit. et kindlasti on aruandlus väga oluline teema ka Euroopa Panga, Keskpanga jaoks ja seetõttu on ka meie suhted Euroopa Parlamendiga meie jaoks olulised. see raport on üks keskne element selles suhtes ning tagasiside sellele raportile on näiteks heast dialoogist meie kahe institutsiooni vahel. olles liitunud Euroopa Keskpangaga praeguseks umbes sada päeva tagasi lugesin seda resolutsiooni eelnõud äh, suure huviga ja mis mind äh, hämmastas, oli see, kuivõrd me jagame arusaama nendest väljakutsetest, mis euroala ja Euroopa Keskpanga ees on. ja teid, härra raportöör, kuulates äh, tundsin jälle sedasama nii et tõepoolest, tegemist on selliste universaalsete, kõikjal kehtivate väljakutsetega ja me peaksime püüdma nendega tegeleda dialoogi vormis ja tahaksin keskenduda kahele põhilisele teemale, mis sellest resolutsioonist pinnale jäävad. tahaksime rääkida monetaarpoliitikast, rahapoliitikast eh, ning euroala majanduse tugevdamisest. euroala kasvuhoog on kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta algusest aeglustunud. see on tingitud ebakindlusest maailma tasandil ning äh, maailma äh, kaubanduse aeglustumisest. see tõi endaga kaasa ka hinnasurve ning inflatsioon on meie keskpikast eesmärgist allpool nii et seda kõike arvestades on Euroopa Keskpanga nõukogu äh, tegutsenud otsustavalt selleks, et tagada hinnastabiilsus, see ongi ju meie tegevuse mandi-, mandaat Euroopa Keskpanga lepingule kohaselt. aastast kaks tuhat neliteist on Keskpanga äh, rahapoliitika rajanenud negatiivsel äh, määral ähm, varade ostmisel, ähm, edas-, äh, tulevikule suunatud ähm, tegevustel ning väga suunitletud ähm, laenamismeetmetega. Ähm, me oleme püüdnud äh, sisemajanduse vastupidavust suurendada ja viimasel ajal ka püüdnud kaitsta euroala majandust ähm, maa, ülemaailmsetest tõmbetuultest. ja meie äh, oleme püüdnud äh, majanduskasvu stimuleerida, ja oleme näinud, kuidas on ka palgatase tõusnud euroala kodanikele. nagu te just mainisite, härra raportöör, ähm, on töötuse märk seitse koma neli protsenti, see on kõige madalam näitaja alates kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta maikuus, maikuust. Ähm, me näeme, et palga tõus on olnud keskmiselt kaks koma viis protsenti viima-, esimese kolme Äh, kvartali jooksul kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal, äh, nii et see on palju kõrgem pikaajalisest keskmisest, kaks koma viis protsenti. kuid äh, rahapoliitika ei tohiks olla ainuke vahend, ähm, mida kauem need kohanemismeetmed kehtivad, seda suuremaks muutub ka kõrvalnähtude risk. me oleme täiesti teadlikud sellest, et madala intressimäära keskkonnal on mõju hoi-, hoiustele, äh, riskeerimisele ning äh, riskide võtmisele ning äh, elamu hindadele. et me peaksime kindlasti jälgima seda, et säiliks tasakaal ja et nende meetmete mõju ei oleks negatiivne töökohtade loomisele, palgatulule näiteks kui nõukogu otsustas sisse tuua uue režiimi äh, selleks, et äh, reservide äh, hindamist üle vaadata. ja teistes poliitikavaldkondades, näiteks struktuuripoliitika või maksupoliitika, need mängivad samuti oma osa neil on võim-, ne-, nende kaudu on võimalik ähm, kasvupotentsiaali ja tootlikkust tõusta, tõsta. ja kui intressimäärad on madalad, siis äh, võib olla ähm, see fiskaalpoliitika ka euroala kasvu toetav, see aitab äh, tuua kaasa endaga kõrgemad intressimäärad. Euroopa rohelepe Eh, selleks, et eh, rahastada eh, keskkonnasõbralikumale majandusele üleminekut, võiks aidata kaasa tugevamale ja jätkusuutlikumale majanduskasvule. Euroopa Parlamendi resolutsiooni eelnõu, mis puudutab Euroopa Keskpanga aastaaruannet, toob endal, toob välja kolm strateegilist eesmärki digitaliseerimine, kliimamuutused ning Ehm, majandus- ja rahaliidu institutsionaalne ülesehitus. ja tahaksingi kasutada ülejäänud mulle määratud aja jooksul neid kolme väljakutset. kõigepealt eh, digitaliseerimine, digitaliseerumine ning kliimamuutused, eh, need on globaalsed nähtused, need ei ole omased ainult Euroopale me, on tõepoolest aega, aeg praegu selleks kõigeks valmistuda, ükskõik, kas me oleme tegelikult selleks valmis või mitte, nii et me peame tegema ettevalmistusi nii hästi, kui oskame. ja selles vaimus äh, hindab Euroopa Keskpank äh, tehnoloogiliste arengute mõju näiteks äh, makseteenuste puhul ja ka finantsteenuste jaoks ja püüame ka ise nende tehnoloogiliste uuenduste kaasa töö, väljatöötamisele kaasa aidata. oleme spetsiaalse rakkerühma äh, loonud, mis tegeleb just nende erinevate väljakutsetega, äh, räägime digitaalvääringu äh, väljatöötamisest ja kuidas see võiks tegelikkuses toimida. vaatame seda, kuidas selline digitaalne vääring saaks teenida üldsuse huve ja kuidas saaks see kaasa aidata Euroopa Keskpanga eesmärkide saavutamisele. koos äh, viie keskpangaga jagame omavahel kogemusi ning hindame potentsiaali piiriüleseks äh, digitaalse vääringu kasutamiseks. samuti peame kiiremini hakkama võtma äh, meetmeid kliimamuutustele mm, kliimamuutustega toimetulekuks. nii nagu digitaliseerimine mõjutab ka, mõjutavad ka kliimamuutused seda keskkonda, milles keskpangad äh, toimivad. et me peame seda arvesse võtma ka Keskpanga tegevuses. Euroopa Keskpank on juba samme astunud selles suunas. esiteks püüame oma äh, teadmisi suurendada kliimamuutuste mõjust äh, majandusele ja soovime, et see peegelduks paremini ka meie tulevikumudelites ja prognoosides. teiseks, finantsstabiilsuse eesmärgide kaudu me püüame vaadata, millised on süsteemsed riskid, mis on seotud just kliimamuutustega ja kuidas oleks parem üle minna äh, süsinikuneutraalsele majandusele ja see näitab meile seda, kuivõrd hästi Euroopa pangandussektor suudab vastu seista kliimaga seotud ohtudele. ja lõpetuseks, Euroopa Keskpank on võtnud meetmeid ka selleks, et enda investeeringute otsuseid ähm, kohandada Pariisi kliimaleppe eesmärkidega, näiteks äh, meie töötajate pensionifondi puhul oleme püüdnud madala süsinikusisaldusega indeksi kasutusele võtnud ja vaatame seda, mida me saaksime oma turu ähm, to-, toimingutesse muuta. me võtame nõukogus arvesse ka seda, kuidas kiiret digitaliseerumit ning äh, ohte kliimale, äh, seda saame kõike koos globaliseerumise protsessiga äh, vaadelda ning kuidas see kõik muudab ka edaspidi äh, seda, kuidas rahapoliitika toimib. strateegia ülevaatamine puudutab selles vallas kõiki meie poliitilisi valdkondi. peame mõtlema selle peale, kuidas on meil võimalik kõige paremaid tulemusi saavutada hinnastabiilsus man-, mandaadi raames meie kodanike huvides ja selle protsessi raames me konsulteerime üldsusega, äh, kuulame ära nende seisukohad, nende ootused äh, ja püüame olla võimalikult avatud selles protsessis. muidugi töötame me ka väga tihedasti koos äh, nendega parlamendis, kes on otseselt huvitatud nendest teemadest ja kellele need teemad muret valmistavad ja selle, see teekond on juba ka alguse saanud ma küll keskendun siin Euroopa Keskpangale, kuid digitaliseerumine ning kliimamuutused on üleüldised äh, arengud, mis äh, mu-, mis mõjutavad meid kõiki Euroopas ja kogu maailmas, kuid Euroopal on unikaalne äh, positsioon, et nende väljakutsetega toime tulla ühisturul on väga suur potentsiaal majanduse kaasajastamiseks. Euroopa võib seda potentsiaali ära kasutada selleks, et välja töötada tõhus ning äh, taskukohane vastus meie ees seisvatele väljakutsetele. kuid suur osa Euroopa Liidu äh, vastusest nendele väljakutsetele, mis ülemaailmselt meie ees seisavad, äh, on see, kuidas koordineerida majanduse toimimist. ja siin ei saa Euroopa Parlamendi rolli alahinnata. eelnevatel aastatel on euroala arhitektuur, ülesehitus ähm, märkimisväärselt muutunud, kuid nagu te teate, märkimisväärsed osad on siiani veel puudu või on nad ebatäielikud ja see ei aita meil äh, nii hästi, kui oleks see võimalik Euroopa kodanike huve teenida. seetõttu me loodame, et ka Euroopa äh, majandus- ning äh, rahaliit, äh, seda arendatakse edasi. tegem-, tegemist peaks olema ka pangandusliiduga, täieliku pangandusliiduga, hoiuste tagamise skeemiga, kus oleks ka keskne stabiliseeriv mõju ja teatud kaitsemehhanismid erinevate majanduse vapustuste vastu. nii et selline tugevam majandus- ja rahaliit kindlasti aitaks meie elustandardit tõsta, kuid see toetaks ka Euroopa mõju või sõnaõigust kogu maailmas, muutes Euroopa Liidu atraktiivsemaks kogu maailmas. nii et lõpetuseks lubage mul toonitada, äh, et tegemist on jagatud väljakutsetega. ja see, millest me rääkisime, äh, see tähendab seda, et igaüks peab äh, enda panuse andma ja seda kõike meie kodanike huvides ja see puudutab ka Euroopa Keskpanka, mis enda mandaadi ulatuses on valmis enda osa täitma. siin on kindlasti vajadus ka jätkuva ähm, dialoogi ähm, järele Euroopa Parlamendiga ja jään ootama meie mõttevahetust täna pärastlõunal, suur tänu! aitäh, president Lagarde, nüüd asepresident Dombrovskis, palun, sõna on teil. Uh, austatud Euroopa Parlamendi president ja Euroopa Keskpanga president ning austatud parlamendiliikmed mul on hea meel täna siin olla, et arutada koos teie ning Kristiin Lagardiga seda õigeaegselt esitatud raportit Euroopa Keskpanga kohta. Euroopa Keskpank algatas oma rahanduspoliitika strateegia ülevaatamise kolmekümne esimesel jaanuaril. Ehm, see oli sama kuupäev, mil raport võeti komisjoni tasandil vastu. täname raportööri ning Econ komisjoni liikmeid nende töö eest komisjon jagab suuresti raporti, raportis toodud arvamusi. me leiame, et Keskpanga sõltumatus on oluline selleks, et tagada hinnastabiilsus. seda sõltumatust äh, jõustatakse seeläbi, äh, et on demokraatlik vastutus kuid komisjon leiab, et rahanduspoliitika, mis on Keskpanga pädevuses, äh, ei ole piisav selleks, et saavutada säästva arengu eesmärke ning hinnastabiilsust. euroala ning äh, majandust peaksid toetama ka erinevad strukturaalsed äh, reformid ning erinevad rahanduspoliitikad. see on veelgi enam oluline, sest euromajandus laieneb, kuid kasv on aeglustunud sellega on seotud äh, suurenenud ebakindlus äh, näiteks äh, kaubanduspoliitika valdkonnas. viitan konkreetsetele punktidele raportis, mis on asjakohased komisjoni poliitilise tegevuskava jaoks. esiteks, komisjon on teinud äh, kliimaneutraalsele majandusele ülemineku äh, prioriteediks. Euroopa roheline kokkulepe kasutab erinevaid äh, poliitilisi vahendeid, regulatsioone, standardiseerimist, investeeringuid, riiklikke reforme, dialoogi sotsiaalpartneritega ning rahvusvahelist koostööd. Euroopa rohelise kokkuleppe kontekstis oleme nõus Keskpanga järeldusega, et kliimaga seotud ohud võivad muuta süstemaatiliseks, kui turud ei tegele nende riskidega korrektselt. nüüd järgmised äh, sammud äh, säästva investeerimise tegevuskava kohta. me tahame strateegia vastu võtta äh, sügise alguses ning selle eesmärk on parandada seda, kuidas tegeletakse kliimariskidega ning kuidas need on kaasatud investeerimissüsteemi me tahame uurida, kuidas Euroopa rohelist, rohelist standardit on võimalik kasutada selleks, et suurendada keskkonnasõbralikke investeeringuid. meie oma ähm, majandusjuhtimise ähm, strateegia ülevaatamine uurib seda, kui tõhusad on meie eeskirjad äh, eesmärkide saavutamiseks. säästev areng on oluline, äh, sest äh, finantsstabiilsus on eeltingimus majandusstabiilsuseks ja töökohtade loomiseks kuid ülevaatamist on vaja selleks, et äh, need meetmed oleksid tõhusamad. teiseks, me tahame kiiresti lõpule viia kapitaliliitude ning pangandusliidu äh, loomise, sealhulgas tahame lõpule viia Euroopa hoiuste tagamise süsteemi loomise. see tugevdab äh, euro rahvusvahelist rolli. parlament julgustab tegema koostööd me julgustame tegema koostööd Euroopa Parlamendi ning Keskpanga ja kõikide muude asjaomaste sidusrühmadega olulised on ka pankroti ja maksejõuetuse õigusaktid. Need on olulised selleks, et lõpule viia kriisijuhtimise raamistik äh, ning luua stabiilne pangandusliit. kolmandaks rõhutaksin seda, kui oluline äh, on meie töö maksete ja krüptovarade valdkonnas. täname Keskpanka selle üliolulise töö eest äh, maksestruktuuride üle-euroopalise maksesüsteemi algatuse valdkonnas ning me tervitame seda, et Keskpank ja teised keskpangad äh, uurivad äh, keskpankade digitaalvaluuta äh, võimalust, et me saaksime kasutada odavamaid ning kiiremaid ja tõhusamaid maksevõimalusi. ma olen kindel, et meie omavaheline koostöö saab olema väga viljakas ning me hindame seda konstruktiivset dialoogi, mis on tekkinud Euroopa Keskpanga ja parlamendi vahel viimaste aastate jooksul aitäh, äh, volinik Dombrovskis ning nüüd anname sõna äh, fraktsioonide esindajatele. Äh, rahvapartei nimel saab sõna härra Ferber. aitäh, härra president, lugupeetud proua president, komisjoni asepresident, lugupeetud kolleegid. proua Lagart, kas te saate piisavalt hästi saksa keelest aru? küsib kõneleja, et kõrvaklapid tasub pähe panna tere tulemast esimest korda teie äh, Euroopa Keskpanga presidendi rollis siia Euroopa Parlamendis. Äh, meie rahanduskomisjonis äh, lubasite te mitte ainult äh, rahapoliitilist stabiilsust tagada, vaid enam pidada avatud dialoogi ka üldsusega ja äh, palju tihedamaid sidemeid algatada ka Euroopa Parlamendiga ja suur tänu teile selle eest, teie eelkäija enda mm, rahapoliitiliste eesmärkidega aitas kaasa sellele, et osteti aega juurde, mida liikmesriigid oleksid pidanud kasutama selleks, et ise teha ettevalmistusi raskemateks aegadeks. Te äh, rääkisite uuest rahapoliitilisest strateegiast, et tulete sellega välja ja seda on võimalik arutada ja loodan, et äh, praegu toimuvad need arutelud Keskpanga Äh, sees äh, ja et seal ei ole midagi äh, kivisse raiutud, vaid oleks siis võimalik seda ka laiemas ringis asutada, sest te tegelikult olete juba ise osutanud probleemidele, mis puudutavad seda pikka ajastut madalate intresside määra, intressimääradega, millega meil praegu tegemist on mul on hea meel, et te rääkisite ka sellest digitaalvaluuta kasutuselevõtust. ma arvan, et parem oleks kasutada tõepoolest Euroopa Keskpanga digitaalvääringut kui Facebooki digitaalvaluutat, aitäh! aitäh, härra Ferber, järgmisena saab sõna härra Fernandes, palun. suur aitäh, president, proua Keskpanga president ja komisjoni asepresident alustuseks äh, ma tahaksin tänada äh, Euroopa Keskpanga presidenti, äh, et ta on tulnud täna oma uues ametikohas meie juurde, kuid me oleme kaugel institutsiooni volituste täitmisest, sest need ebatavalised meetmed ei ole see kuidas, kuidas sajaprotsendiliselt eesmärke täita institutsiooni sõltumatus on väga oluline, aga sellele lisaks on meil vaja uusi vahendeid, poliitikaid selleks, et äh, inflatsioon oleks äh, lähemal äh, meie eesmärgile. lisaks tahaksin soovitada teil paluda tõsimeeli toetust maksuvaldkonnas selleks, et täita inflatsiooni eesmärgid. me tervitame seda tööd, mis on, peaks olema midagi enamat kui lihtsalt äh, peenhäälestamine, vaid meil on vaja uusi vahendeid Keskpanga töös. suur tänu. nüüd kolleeg Luis Caricano. aitäh, härra äh, president. tere tulemast, proua Lagarde on väga hea meel, et te siin olete. kõigepealt annaksime härra Mavridest suurepärase töö eest selle raporti kallal nagu te näete, proua Lagarde äh, raportist, siis äh, meile valmistab muret pangandusliidu lõpuleviimine. mul on hea meel kuulda, et äh, komisjon kavatseb selles suunas edasi töötada, nagu härra Dombrovskis ütles. me jagame teie arvamust prioriteetide osas mulle tundub, et kui meil on suur panganduskriis, siis äh, ainult äh, need riigid äh, toetavad, mis on panga taga, aga meie enda tööst ei piisa. kolm sammast, esimene järelevalve on olemas, teine kriisilahendus ei ole tegelikult, on kehtestatud, aga see veel ei toimi. see ei toimi selleks, et lahendada Äh, hädas olevate pankade muresid ning kolmas sammas, nagu proua Lagarde ütles, on see, et äh, kindlustusjärgne tegevus ei ole veel olemas. ma usun, et meil on vaja pangandusliitu, mis äh, lõikab lahti selle riikide ja pankade vahelise seose ning see tähendab, et komisjonil on vaja teha väga palju tööd meie toetusega, me julgustame teid, see on loomulikult poliitiliselt keeruline, kuid parlament on valmis toetama seda lahendust ning ma palun, et proua Lagarde toetaks seda ning julgustan härra Dombrovskit tööd selles valdkonnas jätkama. aitäh, kolleeg Beck. lugupeetud kohalviibijad, lugupeetud Keskpanga president, selle aasta aruandega äh, on seotud ka Mario äh, Draghi. me räägime äh, sellest, et inflatsioon peab äh, tõusma, sellepärast hakati raha juurde trükkima, Draghi lasi raha juurde trükkida palju enam raha kui kõ-, kuna, kusagil mujal maailmas alates tuhande üheksasaja kahekümne viiendast aastast. ja mitte keegi ei ole nii palju Euroopa Liidu õigust äh, rikkunud. me veel mõni aeg tagasi oli meie majandus palju suurem äh, kui Ameerika Ühendriikides ja Ameerika Ühendriikidega majanduskriis tabas palju valusamalt äh, kui Euroopa Liitu. nüüd on meil tegemist väiksema majandusega ning noorte tööpuudus on endiselt Lõuna-Euroopas kuni kolmkümmend viis protsenti milline edu, aga üha vähem noori, eks ole. ja me näeme, et äh, Saksamaal äh, on äh, hoiused ning vanaduspensionitele suunatud raha ähm, sulamas kiiremini kui liustikud. me näeme, et niivõrd vastutustundetult on kasutatud negatiivseid intressimäärasid ja kindlasti ei ole võimalik Merkeli maailma päästmise stsenaariumi niimoodi jätkates ähm, teoks teha. lugupeetud äh, kolleeg ähm, Jake Lunas, palun. aitäh, härra asepresident ja äh, proua president, tahaksime tänada raportööri selle töö eest, mis ta on teinud äh, selle nimel, et tuua kokku erinevate fraktsioonide arvamused ning tutvustada äh, meie äh, visiooni äh, Keskpanga tuleviku jaoks. paar täiendust sellele, mis on juba öeldud. proua Lakaard, kui me küsisime teilt krüptorahade kohta, siis te ütlesite, et me peaksime tegutsema õiges tempos ning härra Dombrovskis on nõus, et selle projekti tähtsust mõistetakse ning ka meie parlamendis toetame seda teiseks äh, mainin vajadust äh, tõenäoliselt äh, uuendada meie arutelu finantsjärelevalve struktuuri kohta. see on Euroopa Liidus väga killustatud, kasutatakse erinevaid vahendeid ning Euroopa institutsioonide volitused kas kattuvad või on ebaselged. seega, kui me suhtume tõsiselt Pangandusliitu, Kapitaliturgude Liitu ja nii edasi, ning kui me tahame et äh, finantssektor, mis on nii oluline osa äh, majandusest ja infrastruktuurist, äh, et see toimiks inimeste jaoks, siis me peame taaskäivitama arutelu sellel teemal ning ma loodan, et te osalete selles arutelus. ma usun, et meie Euroopa Parlamendis ja ka Euroopa Komisjon on valmis panustama sellesse arutelu taaskäivitamisse. aitäh ja härra Van Overtvelt! suur tänu, lugupeetud juhataja ma arvan, et hinnastabiilsus oli ja on EKP põhiline eesmärk. hinnastabiilsust ei ole ilma finantsstabiilsuseta. see on eh, hinnastabiilsuse eeltingimuseks aga mida me näeme maailmas ja Euroopas praegu, väga madalad eh, intressimäärad eh, ning lihtsad krediiditingimused, spekuleeriva iseloomuga IPO-d äh, ning äh, varade hindamised, mis ajalooliste äh, määradega on täiesti erinevas olukorras ning negatiivsed tulud võrreldes varadega arvestades kõiki neid aspekte, näeme me, et finantsstabiilsus on tugeva äh, surve all ja veelgi enam, ebatavalised, ebatraditsioonilised rahapoliitikad on sellele panustanud ja põhimõtteliselt äh, vajaksid ümbervaatamist, aitäh! suur tänu, härra Papadimulis, palun järgmisena. suur tänu, juhataja. proua Lagarde tere tulemast täiskogule ja ka härra Dombrovskis, tere tulemast. ma arvan, et põhiline süüdlane laialdase eh, osapoolte hulgas ei ole hetkel arutelul kohal ja nõukogu ehk siis valitsuse esindajad on need, kes on suured osapooled ja sellepärast on Pangandusliit blokeeritud äh, just nõukogus, Euroopa Keskpank äh, soovib midagi, komisjon teeb ettepanekuid, äh, parlamendi enamus võib midagi tahta, aga nõukogu tõmbab pidurit. ja mitte ainult majanduslangus ei ole see, mida me kardame, me kardame uut majanduskriisi kümme aastat pärast USA finantskriisi on USA sellest välja tulnud, aga meie räägime endiselt äh, majandusjuhtimise raamistikust, mis peaks süvendama majandus- ja rahandusliitu ja Euroopat tugevamaks muutma, see on see, millest meil puudus on, meil ei ole fins-, finantsvahendeid selleks, et rakendada rohelist lepet, sellepärast et nõukogu eh, tahab eh, tulevast eelarvet eh, kärpida järgmises mitmeaastases finantsraamistikus see on oluline juhul, kui me tahame vähendada ebavõrdsust ning liikuda edasi kriisijuhtimisest investeeringuteni innovatsiooni ning seega härra Mavridese aruanne on võimalus vaadata, mida on vaja muuta selleks, et edasi liikuda. aitäh, järgmisena härra Gyön Gösi suur tänu, juhataja, nagu aruanne selgelt viitab, õigustatult siis äh, tegemist on palju enama sümboolse teemaga kui ainult rahapoliitika küsimusega, kui me tahame näha, et euro oleks üleilmne valuuta, mis konkurentsile vastu peab, on meil vaja aluspõhjustega ja nõrkustega tegeleda, mis on aruandes välja toodud, pikaajaline euro stabiilsus sõltub sellest, kas EKP suudab lahendada geograafilisi ja struktuurilisi erinevusi, mis on liikmesriikides alles ja mis äh, tulevad välja suurte palgaerinevustega vanade ja uute liikmesriikide vahel. Need tasakaalustamatused mõjutavad sotsiaalselt negatiivselt olukorda mitte ainult konkurentsi osas, noorte töötuse osas ja ka äh, äärmuslikus äh, tööjõu liikuv äh, migratsioonis Euroopa mandril. nagu õigustatult viitasite, proua president, mitte ainult raha vahendeid, rahalisi vahendeid, aga ka fiskaalmeetmeid on vaja arvesse võtta, võidelda korruptsiooni vastu ja selleks, et palgalõhet vähendada kogu e-, Euroopa Liidus. suur tänu, proua Pietikäinen, palun järgmisena suur tänu, tahaksin kogu südamest tänada ja õnnitleda EKP-d ja uut äh, juhti, sellepärast et lõppude lõpuks on kliima ja keskkonna äh, ohtusid arvesse võetud äh, majanduse ohtudena, finantsstabiilsuse riskina ja loodetavasti ka süstemaatilise riskina ja et seda tehakse ka tulevikus mul on väga hea meel kuulda, et äh, see tuleb ka strateegilises ülevaates välja, jääme seda ootama ning loodame, et see kajastub kõigis EKP turutegevustes, äh, arvestades olulisi finantsvooge, mida on vaja kasutada keskkonnamõjude leevendamiseks. samuti on mul hea meel kuulda, et komisjon liigub edasi kiiresti kestlikkuse rahastamise paketiga ja palun mõlemad osapooled tagage, et mõõdikud ja elutsükli analüüs oleks harmoneeritud ja kasutataks sama metoodikat erinevates institutsioonides, selleks et me saaksime aimu sellest, mida me teeme, aitäh! suur tänu! aitäh, et ka ajapiirangust kinni pidasid, aga nüüd palun proua Tiina Agli. mikrofon palun, proua. suur tänu, juhataja. selles aruandes väljendab Euroopa Parlament oma toetust EKP rahapoliitikale, mõistes, et meetmed on kooskõlas meie mandaadiga ning on ellu viidud selleks, et euroala kaitsta deflatsiooni eest ning panustada ka majanduse toimimisse, arvestades väljakutset, eh, mis puudutab, et eh, see poliitika on õigustatud, aga mitmed praegused väljakutsed on uued ning nõuavad innovaatilist lähenemist eh, rahapoliitikas paljudele neist, proua Lagarde, viitasite kliimamuutused, digitaliseerimine, mina lisaksin ka majandusliku ebavõrdsuse teatud piirkondades, kõigil neil on oluline struktuuriline mõju selles osas, kuidas majandus toimib. Need mõjutavad majandusmõõdikuid ning tasakaalu ja tõhusust ma-, rahapoliitika osas ning hinnastabiilsuse tagamine, tagamise nimel peab EKP mõistma, kuidas tehnoloogiline innovatsioon keskkonnateema mõjutab kodumajapidamiste, ettevõtete ja finantsinstitutsioonide tegutsemist. EKP-l peab olema analüütiline võimekus ja rahalised vahendid nende teemade arvessevõtmiseks ja meie kindlasti tahame täita oma rolli, aitäh! suur tänu, proua Joon Kurtään, palun! suur tänu, juhataja, head kolleegid, proua Lagarde, aitäh siia tulemast, aitäh raportöörile suurepärase aruande eest, me oleme samuti teiega nõus, et majandusolukord, mis mõis-, kus on väike majanduskasv, arvestades, esindades Euroopa kodanikke, mõistame kõiki mureküsimusi, kus majanduskasv on olnud tagasihoidlik, ja palgad ei ole piisavalt kasvanud, eluasemekulud on äh, oluliselt tõusnud ning ähm, majandustegevuse vähenemine Hiinas ja Brexit võivad majandust oluliselt mõjutada. ebakindluse ajal digite-, digitaliseerumine ja keskkonnaküsimused on olulised teemad äh, rahapoliitikas arvesse võtta, need peab, neid kõiki peab arvesse võtma. seega Äh, paljusid asju on juba aruandes käsitletud, tõelised edusammud, äh, mis puudutavad meeste, naiste soolist võrdõiguslikkust äh, tööhõives ning kindlasti on vaja krüpo, krüptoraha teemal silma peal hoida selleks, et võidelda rahapesuga ning on vaja tõesti arvesse võtta ka euro äh, laiemat mõju selle strateegia elluviimisel on mul hea meel dialoogi ja avatuse üle, mida te ette näete eh, ja mida üles näitasite ka parlamendis kuulamisel ja tervitan ka avalike konsultatsioonide väljakutsumist, mille olete te eh, välja toonud ja ma loodan, et eh, sellega jätkate, kõnelejad katkestate. aitäh, järgmisena proua Laport lugupeetud juhataja, head kolleegid, proua, teid tuntakse hästi, et te olete väga nutikas, arvestades, et te suudate vastuoluliste teemadega toime tulla. see on väga hea pilt, aga eh, see on tõsisel eh, kaalumisel, arvestades teie praegust rolli ning tuleviku vaatamine on veidi teenimatu ülesanne, võideldes töötajad, töötusega. Mario Draghi võttis selleks ähm, kasutusele madalad intressimäärad. sellel poliitikal on aga omad probleemid, negatiivsed intressimäärad on kahjulikud hoiustajatele ja nii edasi rahapoliitika vajab normaliseerumist, mis aga mõjutab, nõrgestab majandust, kuidas te proovi-, saate sellest välja tulla, plaanid, millised on plaanid? arvestades EKP sõltumatust, olete te plaaninud arvesse võtta ka nüüd kliimameetmeid, lähtudes komisjoni ettepanest? eelkõige on vaja seda tõesti käsitleda ning tuleb arvesse võtta ka liikmesriikidega seonduvaid vastuolusid, kuidas te plaanite seda lahendada, aitäh! suur, suur tänu, härra Kiigolt, palun! proua Lagarde, härra president, aitäh, proua Lagarde, teie sõnavõtu eest, mul on hea meel teid siin näha. nii nagu ka üks eelkõnelejatest, tahaksin äh, paluda teil krüptorahast äh, rääkides vaadata, äh, milline on täpselt äh, see keskkond, milles tegutsetakse. keskpank, mis tõepoolest kodanikega, kodanike võimaldab ähm, maksevahenditele otsese juurdepääsu interneti vahendusel, see tähendab seda, et digitaalsed teenused muutuvad odavamaks ja see tähendaks ka midagi, et see peaks enam olema avalikus äh, kasutuses, ei tohiks olla äh, kriminaalide te tegevusala, kus äh, satuvad raha ra,, raha satub valedesse kätesse nii et mulle tundub, et me sellega edasi minnes pakuksime selge eelise kodanikele, et me toome Keskpanga turvalisusega nende kasutusse digitaalraha ja loodan, et te tõepoolest asute sellele rajale, aitäh! järgmisena kolleeg Pedicini, palun. suur tänu, juhataja äh, president Lagarde, me ei hääleta selle resolutsiooni poolt, mis puudutab äh, Euroopa Keskpanga kaks tuhat kaheksateist aasta aruannet, eh, kliimamuutuste arvessevõtmine eh, eh, reaalmajanduse arvelt ei ole vabandus teatud ebakindluste kinnikatmiseks, arvestades Brexitit ning SKT langemist mitte euroala riikides, mis ei lähe arvesse, need ebatraditsioonilised meetmed puudutavad pankade päästmist, aga pered ei ole midagi kasu saanud. EKP on võtnud kõige vaesema, kõige suuremates võlgudes olevatelt riikidelt raha, andes seda rikkamatele riikidele ning investeerides need erinevatesse vahenditesse. ja sellepärast on tööstustootmine viimastel aastatel langenud, EKP peaks oma vastutust kandma siin osas. ja nüüd kolmas kõnelejate voor, härra Berger, palun suur tänu, äh, lugupeetud president. proua Lagarde, mul on hea meel, et äh, te olete toonud äh, uue stiili Euroopa Keskpanka, et te soovite poliitikat üle vaadata ja uuesti üle vaadata ka see, kuidas seda kõike kommunikeeritakse, kuidas seda kõike selgitada, see on oluline, see on hädavajalik kuid äh, see, kui selgub pärast kontrollimist, et poliitika vale on, siis ei äh, tasu seda teistmoodi kommunikeerima hakata, vaid peab seda poliitikat ennast muutma. ja see, kuidas praegu mõõdetakse inflatsiooni üks koma kaks protsenti kaks tuhat üheksateist, üks protsent kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, üks koma viis kahekümne esimeseks aastaks on praegu prognoositud, kui see nii on, siis äh, te ei saavuta oma kahe protsendi eesmärki ja kui see nii on, siis äh, tekib küsimus, kas Euroopa Keskpank äh, ei peaks võib-olla enda poliitikat muutma, sest me näeme seda, et kümme aastat on madalad intressimäärad valitsenud äh, ja majanduses, eriti just Saksamaa majanduses, on see toonud endaga kaasa negatiivsed äh, tagajärjed, näeme, kuidas see sööb ära hoiuseid ja see on väga suur probleem. ja seetõttu ma sooviksin, et te äh, seda, sellele punktile ka enda kriitilises hinnangus keskenduksite Eh, kui me räägime Euroopa eh, hoiuste eh, tagamist, siis põhimõtteliselt on see soovitav ettevõtmine, kuid me peame siiski selleks teatud eeldused looma. meil ei ole mõtet tuleturvalisust, tuleohutust tagada kellegagi, kelle maja juba põleb, aitäh. nüüd kolleeg Silva Pereira. aitäh president. pärast seda, kui kuulasime Euroopa Keskpanga presidendi sõnavõttu, siis eh, siin me vaatame tagasi Mario Draghi valitsemise ajale, siin oli võtmetähtsusega meetmeid, mis võeti tema valitsuse ajal kasutusele selleks, et suurest majanduslangusest toibuda. nüüd proua Lagardi valitsuse ajal on meie ees uued väljakutsed äh,, Äh, see strateegiline hindamine, strateegiline ülevaatamine on väga tähtis, äh, peame siin kinni pidama ka kliimaeesmärkidest ja roheleppe kontekstist. nii et see kõik on oluline, kuid äh, me peame rahapoliitika puhul arvestama seda, kuidas ta reaalmajandust toetab, arvestades praegust majanduse aeglustumist me peame oma inflatsiooni eesmärgi saavutama ja need Euroopa majandused, millel on äh, fiskaalpoliitikas äh, mänguruumi, äh, peaksid seda ka kasutama. aitäh, nüüd aga kolleeg Ero Glu, palun lugupeetud äh, president Lagarde, härra asepresident Dombrovskis, äh, daamid ja härrad, äh, selle aruande puhul ma tahaksin keskenduda ühele küsimusele ja see on hoiused. proua Lagarde, olete palju rääkinud sellest, et soovite kodanike usaldust võita, seda Äh, sellesse suhtun ma tõsiselt ja tahtsin sellest ka oma sõnavõtus rääkida. inimesed Euroopas kardavad äh, sularaha kadumist, äh, viiesajas, viiesaja eurose kadumine on üks näitaja selles suunas, kuid sularaha on siiski märk majanduslikust vabadusest ja sõltumatusest see ei ole muidugi ka, ka negatiivsete intresside määrade eest kaitstud, kuid äh, mina olen tegutsenud raportiga, mis tegeleb just sularaha kättesaadavusega. ja ma tahaksin teile edastada selle, et te peaksite siiski andma turvalisuse kodanikele, et äh, sularaha jääb alles usaldust äh, üles ehitava meetmega, meetmena, aitäh! suur tänu! palun härra Antonio Maria Rinaldi. aitäh, president Lagarde, kui loen keskkonna aas-, Keskpanga aastaaruannet, siis te pidevalt kiidate negatiivseid intressimäärasid, et see oleks justkui parim asi, mis Euroopa majanduse taaskäivitamisel kasutusele võeti kuid mina leian, et äh, selle asemel, et kasutada pikaajaliselt negatiivseid intressimäärasid, äh, see on tegelikult äh, jaepanganduse olukorda halvendanud, mis on majanduse mootoriks, võttes arvesse VKE-de tähtsust ja neil on tegelikult väga väike kasumimarginaal laenude andmisel ja neil ei ole seetõttu ka erilist huvi laenusid anda ja see on pigem investeerimispankade huvides, äh, see kõik, millega te tegelete. kui me arvestame neid ebatraditsioonilisi meetmeid äh, nagu kvantitatiivne kergendamine, mis on Euroopa Keskpanga bilanssi küll suurendanud enam kui äh, kolme triljoni euro võrra ei ole see siiski äh, mingisuguseid äh, edasiminekuid reaalmajandusele toonud või, või ka inflatsiooni eesmärgi lähemale toonud. et tõepoolest, see on lihtsalt helikopterilt äh, raha väljapuistamine selleks, et tarbimist suurendada ja sellel ei ole olnud soovitud mõju, aitäh. proua Francis Fitzgerald, palun. suur tänu proua Lagarde, eelmisel nädalal äh, te ütlesite EGONi komisjonis, et peaks enam tegelema elamumajandusega ja e, elam, eluasemelaenudega. Äh, meil olid Iirimaal just äh, valimised ja see teema oli oluline ka valimiskampaanias. väga suuri edasiminekuid on selle probleemiga tegelemisel tehtud, kuid Dublinis on kahe tuhande kümnendast aastast üürihinnad kahekordistunud et ma arvan, et me peaksime keskenduma enam sellele, et äh, elamute hinnad, äh, korterite hinnad on äh, kiirelt suurenemas ja meil on vaja enam vahendeid ka Euroopa tasandil, et selle, selle nähtusega toime tulla Te ütlesite, et Euroopa Keskpank peab mõistma ning selgitama inimestele mitte ainult turgude toimimise põhimõtteid ja kui me tahame usaldust taastada kodanikega suhtlemisel, siis mulle tundub, et see konsultatsiooniprotsess, mille te algatasite, on väga oluline, et see on demokraatia taasülesehitamine ja see elamumajanduse teema on väga oluline, sest kui me tahame eh, kodanikega dialoogis olla, siis me peame mõistma, millised teemad on nende jaoks eh, kõige äh, olulisemad. nii et me peame vaatama seda, kui äh, tõsist majanduslikku probleemi mitmes liikmesriigis. ja teie Euroopa Keskpangas äh, mängite siin keskset rolli, juhtrolli ja te peaksite mõistma inimeste muret ning pakkuma välja erinevaid lahendusi, aitäh! kolleeg Alfred Sant, palun palju õnne kolleeg Lavridisele suurepärase raporti eest ja tahaksin ka keskenduda teemale, mis minu arvates on oluline, aga natukene teisest perspektiivist, nimelt pankade roll, suurte väikeste pankade roll euroalas. teema arutelu on piiratud, sellepärast et ei soovita rünnata Euroopa Keskpanga poliitikaid oluline on silmas pidada ka majanduskasvu ja fiskaalpoliitikat, aga see põhjustab ka suurt kahju pankadele, siin on ka teised tegurid, liigne normide, regulatsioonide kogus, samal ajal toetutakse pankadele rohkem, kui me räägime ettevõtete rahastamiseks, pangad peavad olema äh, kasumlikud, aga mm, sellisel juhul on väga raske jõuda tšempionitele pangandussektoris. oluline on silmas pidada seda, et kodanikud ja ka VKE-d ei kannataks. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Haider, palun. suur aitäh, lugupeetud äh, president, see äh, Mm, raport või aruanne äh, näitab äh, seda, kuidas püütakse asju äh, varjata. Ähm, halb majanduskasv Eurotsoonis Äh, on ma-, madalate intresside poliitika tagajärg. Äh, kohutavad kaod, äh, mis Eurotsooni säästjad on pidanud kandma, selle kohta ei ole siin aruandes mitte midagi. Need suured riskid mm, pensionitega seonduvad kahjud, ka sellest selles dokumendis ei räägita Äh, finantsturgude häired, mis on tingitud liiga lõdvast rahanduspoliitikast, sellest ka ei räägita siin nüüd, äh, poliitikad, mis on toonud kaasa sotsiaalse ebavõrdsuse kasvu, sellest ka ei räägita siin aruandest, äh, rahanduspoliitika kaudu põhjustatud järjest suuremad riigivõlakuhjad, ka sellest ei ole siin räägitud Äh, see meenutab mulle kommunistliku idabloki äh, riikides välja antud aruandeid äh, ja me teame kõik, mida toonane poliitika endaga kaasa tõi, aitäh. suur aitäh, proua Lelok, palun. proua Lagarde, meil on hea meel, et olete täna siin, teie rahanduspoliitika on olnud kai-, kvantitatiivse paindlikkuse poliitika selleks, et toetada majandustegevust ja me oleme suhtunud sellest teatava kergendusega, sellepärast et liikmesriikide natsionalistlik egoism on tekitanud paraku sellise olukorra, et meil ei ole tõelist eelarvet siin, oma eelarvet, me oleme maailma suurim majandus tegelikult, aga see tähendab seda, et teie õlul on palju ja teie poliitika peab olema täiuslik olete rääkinud paljudest saavutustest oma kõnes, aga üks asi on minu arvates katmata, spekuleerimine nimelt. Te teate, et kvantitatiivse paindlikkuse poliitika on kindlasti reaalmajandust toetanud ja seda tuleb teha ka tulevikus. aga ma tahaksin teilt teada, mida Euroopa Keskpank konkreetselt kavatseb ette võtta selleks, et võita spekuleeri-, võidelda spekulatsioonide vastu? suur aitäh, Paul Tang järgmiseks. aitäh, tere tulemast, proua Lagarde